öine plenaaristung kestab kella üheksast kella kaheteistkümneni. muidugi te võite internetis päevakorda vaadata ja tänaseks on istung lõppenud. meeldivat õhtut!